Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η... επαναλαμβάνεται η συνεδρίασή μας. Τα συνοπτικά... Lugupeetud kolleegid, istung on taas alanud. E, protokoll on laiali jagatud, mis puudutab eelmist istungit, kui kellelgi vastuvätteid ei ole, siis on seega protokoll kinnitatud ja läheme edasi järgmise